otwieram posiedzenie kallid kolleegid avan istungi dzisiejszego posiedzenia i przyjęte eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kõikidele kodan- öö, äh, kolleegidele saadetud kas kellelgi on märkusi selles osas tundub et ei siis äh, seega on äh, protokoll vastu võetud ja väga oluline punkt päevakorras nüüd järgmisena ja see on siis komisjoni presidendi infotund.